ECB soovib, Euroopa Keskpank soovib ka konstruktiivset dialoogi, aga kuidas saaks teha nii, et keskpank ei rahastaks keskkonda kahjustavaid projekte, et meil oleks sooline tasakaal tagatud. loomulikult küsimus on usalduses, seda ei tohi raisata ja ma kutsun teid üles saavutama tõelist edu nüüd, kus te saate seda teha Euroopa Keskpank peab vältima tegevusi, mis saavad, saadavad korda märkimisväärset kahju. oluline on just kestlikkuse mõõde, et me kasutaksime ära seda madalat intressimäära ja samal ajal rakendaksime täiel määral rahanduspoliitika võimalusi. ma ei kahtlegi, et saavutate seda Euroopa Keskpangas. aitäh! proua Evree, palun. Merci euh, monsieur le président. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Euroopa Keskpanga kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aastaaruanne, mille ühele hääletame homme, on esimene dokument, mille anname Euroopa Parlamendi nimel äh, edasi. ja loodetavasti need äh, soovitused on äh, aluseks sagedasele dialoogile meie majanduskomisjoniga. ja me loomulikult tegeleme nende teemadega, millega seisavad silmitsi tulevikus meie pank ja meie majandus. Davose majandusfoorumil rääkisite teie seda, et me peame kübervastupidavust tugevdama Euroopas ja kahe tuhande kahekümnendal aastal küber, suur küberrünnak võiks olla vägagi äh, tõsiste tagajärgedega meie majandusele, me peame tugevdama Euroopa ja rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas, peame töötama välja ühise strateegia ning äh, koordineerima oma tegevust selleks, et digitaalse üleminekuga toime tulla. riskidega toimetulek, riskide tunnustamine on esimene samm, pärast seda tuleb asuda tegude juurde, me peame meie finantsturgude infrastruktuuri tugevdama ja suurendama koostööd euroala pankade vahel. ma tean, äh, proua Lagarde, et teie jõulisus ning äh, ambitsioonid on meie soovide kõrgusel selles valdkonnas. suur aitäh ja liigume nüüd edasi vaba mikrofoni vooru juurde. ma olen äh, saanud neliteist sõnasoovi ja ma saan äh, sõna anda vaid üheksale neist ning kõigepealt äh, Georgios Kürtsos Kreekast, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada härra Mavridist suurepärase raporti eest. ma olen temaga koostööd teinud ja tahaksin soovida proua Lagardile järgmist, et tema roll oleks edukas ja et ta oleks edukam ka härra Draagist. mul on äh, kaks küsimust, kuigi jah, küsimusi on loomulikult palju. esiteks Kreeka pangandussüsteem. me teame, et äh, kaks tuhat kaheksateist on olukord paranenud. aga kas te võiksite paari sõnaga öelda, mis suunas võiks Kreeka liikuda ja kuidas seda teha kiiremini ja veel üks küsimus, mida on tõstatanud ka teised selge on, et roheline üleminek või vähemasti rohelise ülemineku suunas liikumine vajab investeeringuid ja nii kaks tuhat kaheksateist kui ka hiljem peame me hakkama parandama Eh, riigi raha kulutamist, et see oleks tõhusam, seega võib-olla, võib-olla proua Legaard võiks ka seda kommenteerida. suur tänu, proua Markus, palun. Markus. kolleeg Markus. Frau Markus Margarida. Micro, please aitäh, proua Lagarde, me kõik teame, et meil on vaja saavutada märkimisväärset edu pangandusliiduga, kapitaliturgudega. siiani on olnud see edu väga piiratud ja aeglane. kolmandat sammast ei ole veel lõpule viidud. meil on vaja ka eurole tugevamat rolli, mis tähendab, et meil on eelkõige vaja poliitilist tahet. majandus- ja rahandusliitu tuleb toetada vastavate meedetega, mis suudaks vastu astuda ka välistele šokkidele Euroopa Keskpangal on siin keskne roll ja ta peab ka seda rolli täitma, kui me räägime muuhulgas ka kliimamuutuste vastasest võitlusest. Euroopa Keskpank peab tegema koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja globaalsete partneritega väga oluline on just rahvusvaheliste organisatsioonide roll. kolleeg Pakarinen, palun kolleeg Pekkerin. teda ei ole siin. härra Kirjabile uh,. Uh, outside... aitäh, ma tahtsin lihtsalt öelda, et see stabiilsuse ja kasvu pakett, mis on väga piiranud ettevõtete võimalust investeerida, see puudutab ka üldisemat majanduse stim-, suunamist. lähiajal vaadatakse see pakett läbi ja ma tahtsin teada, et kas Keskpangal on ka mingi ametlik roll selle läbivaatamise käigus, sest kui me tahame luua dünaamilist Euroopa majandust, siis minu arvates see stabiilsuse ja kasvu pakett on liiga piirav, kui me räägime liikmesriikide võimalusest investeerida euroala üleselt ja ma tahaksin, et te vaataksite ka Iiri pankasid ja nende intressimäärasid, mida küsitakse äh, VKE-de käest, meie oleme euroala riik, aga küsitakse kaks-kolm korda kõrgemat intressimäära kui mujal Euroopas, aitäh. härra Juan Ferreira, palun. suur tänu ebakonventsionaalsed vastavatest meetmetest ei piisa, et majanduse aeglustamist takistada. me ei tea, millal saabub järgmine kriisi kõrghetk, aga me teame, et äärealade majandused on jätkuvalt maha jäänud, nii nagu ka kümme aastat tagasi ja see on selle, seda põhjustab ühisvaluuta. Need ebakonventsionaalsed meetmed näitavad taaskord, kui haavatavad need riigid on, mis on eurovangistuses. kui me räägime eelarvepoliitikast, siis see on lihtsalt lämmatav. inimesed, kes ütlevad, et me tahame kasvumeelset ähm, majand-, poliitikat, sa-, samal ajal takistavad seda igati. see on mina arvan, et me peaksime euroala pigem kaotama. härra Kastaldo, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid ähm, majandus- ja rahandusliidu äh, tugevdamise teel on palju lahtisi küsimusi, mis tuleb ära lahendada ja selleks on vaja palju pingutada, aga äh, kriisi ajal teatud edusamme tehti, aga nüüd on edasiminekute tempo aeglustunud. Ehm, oluline on pangandusliit lõpule viia eh, ja tagada ka eh, hoiuste eh, tagatisskeem. Need teemad on väga olulised, ka EDIS tuleb lõpule viia, see on väga oluline projekt selleks, et tagada hoiustajatele kaitse ja vähendada nende riske. Mm, tuleb liikuda edasi selle EDIS-ega ja see tagab ehm, turvatunde inimestele ja võimaldab ka leevendada finantsšokke, aga ma pean ka ütlema, et on võimalik riske vähendada, aga ainult sellele ei saa keskenduda, me ei saa äh, siin absurdsustesse langeda, meil on vaja äh, tugevdada Euroopa finantssüsteemi, mitte äh, seda äh, lagundada äh,. aitäh, suur tänu, härra Kelly Uh, first of all, good to see kõigepealt uh, suur tänu ja tore on teid siin näha, proua Lagarde. ja nii teie kui teie eelkäijad, härra Draagit tuleb õnnitleda, et euro on jätkuvalt vee peal, aga mul on üks küsimus siiski. Iirimaal olid nüüd valimised ja üks teema, mis tõstatus, oli just elamumajanduse küsimus ja juba viidati ka intressimääradele aga ka küsimus on laenamise reeglites, meil on nüüd olukord, kes on inimesed, kes on hästi haritud, väga heade töökohtadega, ei suuda endale lubada maja ostmist. isegi kui pakkumist on ning see on väga murettekitav ja paljud inimesed elavad nüüd koos oma vanematega sest kuigi nad on hästi haritud, neil on hea töökoht, mis on hästi tasustatud, ei suuda nad lubada endale maja ostmist, kuna meie pangad on kehtestanud sellised reeglid. kas teil on mingit mõju sellele, kas suudate pakkuda lootust inimestele, kellel on ju hea töökoht ja vana, varasemalt nad said maja osta? aitäh, kolleeg Theresa. Eh. suur aitäh ja ma tahaksin omalt poolt eh, tänada ka proua Lagardi eh, tahaksin tänada kaasapresident Dombrovskist ning väljendada omapoolset toetust sellele aruandele, vabandust, sellele raportile, mille kolleeg Mavridis Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist ette valmistas. see on väga põhjalik raport ja sisaldab väga olulisi elemente. võib-olla minu poolt veel üks oluline element, mida tasuks mainida Mm, see äh, ühtib sellega, mida äh, härra Fernandes juba ütles, ma äh, pean siin silmas uusi instrumente, on ilmselge, et ostusüsteem selleks, et saavutada eesmärke, on meil vaja ka maksuelementi arvesse võtta kuid Keskpanga roll on tõesti väga oluline. Euroopa Keskpank peab saama oma mandaati teostada ja see peaks hõlmama ka otseülekandeid Eurotsoonis selleks, et edendada tarbimist, et saavutada üleüldist eesmärki, mis jääks siis alla selle kahe protsendi, mis on paika pandud. suur aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja annan sõna komisjoni asepresident härra Dombrovskisele, palun austatud president, lugupeetud äh, proua Lagarde, kallid parlamendisaadikud, see arutelu on näidanud, et äh, kolleegid on äh, suhteliselt üse, ühel meelel selle raporti osas ja mul on väga hea meel näha, et kolm institutsiooni on ka võrdlemisi sarnastel seisukohtadel. Äh, tahaksin rääkida nendest teemadest, mis puudutavad otseselt komisjoni. viimane raport julgustavad komisjoni Euroopa Keskpanka vaatlema erinevaid skeeme, mis puudutab näiteks digitaalvaluutat, digitaalraha äh,, komisjon ja Euroopa Keskpank analüüsivad praegu eh, võimalikke hüvesid ja väljakutseid, mis on nendes kavadega seotud. on veel väga palju tööd ära teha, kuid eh, see kõik näitab, et kolm institutsiooni ja see hõlmab ka Euroopa Parlamenti, eh, saavad omavahel väga edukalt suhelda Äh, oma äh, rollides. me ootame teiepoolset tuge ka äh, tulevikus Euroopa kestliku mm, süsteemi ülesehitamisel, aitäh! suur aitäh teile, härra asepresident, ja nüüd saab sõna Euroopa Keskpanga president proua Lagarde. ning ma tahaksin ka äh, tänada teid äh, väga konstruktiivse arutelu eest, mis eile aset leidis. proua president, sõna on teil. ja mikrofon töötab juba well,. Um lugupeetud president, parlamendisaadikud. ja ma tõesti ei teadnud, et siin kojas sõna võttes tuleb püsti seista ja ma väga vabandan, et ma seda oma avasõnavõtu jooksul ei teinud ja nüüd ma siis järgin ka seda reeglit, mis teil siin kehtib kõigepealt ma tahaksin teid tänada kogu südamest selle dialoogi eest, mis meil on olnud. see on oluliseks osaks sellest, mida meie Euroopa Keskpangas ja laiemalt Euroopa äh, euroalal äh, tahame näha, me tahame näha äh, ka kodanikuühiskonna kaasatust, avalikku arvamust ära kuusata, kuulata. me tahame kuulata neid, kes esindavad ka Euroopa kodanikke, ehk siis teid, parlamendisaadikuid, kes te kodanikke esindate ja äh, see äh, hõlmab seda aruandluskohustust, mis meil on äh, nii teie ees kui ka läbi teie Euroopa kodanike ees. me oleme viimastel kuudel teatud muudatusi läbi viinud mm, ning kui me hakkame strateegiat üle vaatama, mis eelmisel kuul heaks kiideti, tahan ma tõesti tagada selle, et meil oleks järjepidev dialoog suhted teiega ja läbi teiega Euroopa kodanikega. niisiis suur aitäh selle eest! ma mõtlesin, et äh, ma äh, keskendun selle strateegia ülevaate osas teatud teemadele, et vastata teie poolt tõstatatud küsimustele kõigepealt. mõned teist rääkisid rahanduspoliitikast äh, ja praegustest instrumentidest, mida me kasutame poliitika ellurakendamiseks. ja me oleme seda teinud alates aastast kaks tuhat neliteist ja nendele, kes ütlevad, et see rahanduspoliitika ja selle mittekonventsionaalsed meetmed on olnud äh, äh kontraproduktiivsed, siis neile ma ütleksin, et palun vaadake, millist mõju need äh, mittekonventsionaalsed äh, instrumendid on majandusele omanud mm, või avaldanud, sest see on, või need on parandanud majanduskasvu äh,, aidanud majandusi üle kogu Euroopaga, eriti just Eurotsoonis, areneda äh, suuremal määral kui see oleks olnud võimalik ilma nende instrumentideta. loomulikult on väga keeruline väga täpselt äh, määratleda ära äh, seda, kui palju on edendatud majanduskasvu euroalal, aga mina äh, leian, et see on umbes kaks koma viis kuni kolm protsenti kõrgem pärast seda, kui need poliitikad kasutusele võeti. ja nagu te teate, siis äh, alates äh, euro loomisest äh, ja strateegia ülevaatamisest aastal kaks tuhat kolm on vaadeldud ka suhet inflatsiooniga ning aastast kaks tuhat neliteist on võetud siis teatud meetmed tarvitusele ja need on aidanud ka inflatsiooni veidi kergitada Äh, ja äh, võib-olla oleks seda saanud rohkem veel teha, kui oleks teisigi ähm, instrumente kasutatud ühes rahanduspoliitikaga. aga me räägime siin umbes poolest protsendimäärast ja tegelikult see ei ole halb, võttes arvesse seda, kus me praegu oleme. Äh, mõned teist mainisid, et inflatsioon on umbes ühe protsendi ümber, ma tahaksin öelda, et jaanuaris oli inflatsioonimäär umbes üks koma kolm protsenti mis ei ole see eesmärk, mida me äh, tahame, kuid see on siiski suurem kui see üks protsent, mida siin mainiti. ehk siis need mittekonventsionaalsed instrumendid, mida kasutati, aitasid meie majandust ning äh, aitavad ka jätkuvalt meie majandust, kui vaadata mm, äh, uu-, uue raha suunamist reaalmajandusse, siis me näeme, et Eh, rahastusmäär on kulude aspektist lähtuvalt väga madal ja ähm, Iiri pankade teema tõusetus siin ja see, millised on nende küsitud intressimäärad, me kindlasti tegeleme selle teemaga, aga rahastuskulude määr on olnud madal ning äh, majanduse rahastamise mahud on suurenenud ja need jätkuvad äh, niimoodi ka tulevikus Äh, siin on öeldud ka, et see protsess on aeglustumas, jah, tõesti, aga mitte äh, majapidamistele, vaid ettevõtetele, aga üleüldiselt äh, on see kõik mõjutanud positiivselt meie majandust ja osana meie strateegia ülevaatamisest keskendume me ka sellele, Ehm, kui tõhus see on olnud, mida me oleme teinud äh, ja nagu mõned teist ka mainisid, vaatame ka võimalikele kõrvalmõjudele ja kumulatiivsetele kõrvalmõjudele, mida äh, see kõik võib avaldada majandusele ja kodanikele. ja see on meie ülevaatamise osaks kindlasti. nüüd teine asi, mida ma tahaksin rõhutada Mm, ja ma teen seda lühidalt, ma olen rahanduspoliitika instrumentidele juba keskendunud ja sellele, kuidas me neid analüüsime, kuidas me mõõdame nende hüvesid või nende poolt toodetud kasumit või, ja ka negatiivseid aspekte, ehk siis teine asi, millest ma tahaksin rääkida, on kliimamuutused mitte keegi eh, ei saa paluda Euroopa Keskpangal eh, astuda valitsuste asemele, teha seda, mida valitsused peaksid tegema. mina olen IMF-i endine direktor ja ma arvan, et mm, väga oluline on meeles pidada, et kliimamuutuse kontekstis on väga oluline tegeleda eh, süsiniku õige hinnakujundusega. Mm, ja Euroopa Keskpank ega mis tahes muu äh, keskpank maailmas ei saa selliseid otsuseid teha. kui me seda strateegiat üle vaatame, siis me kindlasti vaatame, kas ja kuidas äh, kliimamuutuste teema ja kliimamuutuste äh, vastase võitluse teema võiks meie poliitikaid mõjutada olgu see siis äh, seoses meie hinnastabiilsusega äh, ja meie primaarsete eesmärkidega äh, ja sellega, kuidas see mõjutab meie primaarseid eesmärke või kuidas see mõjutab riskijuhtimist. ja me oleme selles osas vastutavad Euroopa kodanike ees ja teie ees, kui me vaatame oma portfellide mm, struktuuri mm, ja seda, kas riskid on õigesti nii-öelda hinnastatud või mitte ja peame vaatama ka, millised tagatised meie portfellis on äh, ja nii edasi. selles kontekstis on kliimamuutused kindlasti üks teema, mille me, mille, mida me arvesse võtame äh, ja mille kontekstis me hinnanguid läbi viime ning strateegia ülevaatamine on protsess, mille käigus me jätkame dialoogi mitte ainult teiega, vaid ka EKONiga EKONi esimees oli siin ja praegu on siin kohal ka selle komisjoni mitmed liikmed. me jätkame kindlasti teiega dialoogi ja me tahame, et see oleks selline kahesuunaline tee. ma väga vabandan nende eest, kellel oli äh, konkreetsed küsimused konkreetsete riikide kohta, aga ma arvan, nendele ma praegu vastata ei saa. Äh, tegeleksin nendega ka kahepoolselt äh, ja, ja keskenduksin siis nendele eraldi mulle, aitäh. suur tänu Eh, ning eh, eh, ma soovin teile kõike head teie töös ja selle päevakonnapunkti arutelu lõpetab meie raportöör Kostas Mavridis, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma teen ka väga lühidalt. ma tahaksin teada kahte asja. proua Ragard, täna Te nägite, et Euroopa Parlamendis äh, on inimestel erinevad nägemused. Äh, nüüd, mis puudutab härra Draagit, siis äh, härra Draagi ei olnud ehk täiuslik, kuid tema pärand on selline, et tema tahtis päästa euroala ja ma ütlen, et võib-olla tema päästiski Euroopa projekti ja mõned inimesed ei suuda talle selle pärast andeks anda. mis puudutab nüüd tänast, siis te ütlesite vägagi õigustatult oma esialgses sõnavõtus seda, et me oleme ühel meelel selles osas, mis puudutab väljakutseid. ja ma lisaksin sellele seda, et isegi härra Dombrovskis ja teatud määral ka Euroopa Komisjon on äh, samal seisukohal. ja sellepärast ma lisaksingi omalt poolt seda, et mõningad elemendid, nagu te eelnevalt ka ütlesite, on endiselt puudu. ma arvan, et peamiseks väljakutseks meie kõigi jaoks on tulemusi tagada. me peame tagama tulemusi Euroopa kodanikele Äh, ja tagada seeläbi ka nende eluolu paranemine. näiteks me saame seda teha Pangandusliidu lõpuleviimisega, Kapitaliturgude Liidu lõpuleviimisega ja muugagi ja seetõttu äh, proua Lagarde, teie peate liikuma majanduste konvergentsi suunas ja meie toetame teid sellel teel, aitäh siia tulemast! suur tänu! arutelu on äh, sellega siis lõppenud, hääletamine leiab aset homme. liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused äh, teemal nõukogu otsuse kakssada seitseteist kakskümmend seitsekümmend neli äh, rikkumine, see puudutab piirangute alla kuuluva isiku ebaseaduslikku sisenemist Euroopa Liidu Liidu liikmesriigi territooriumile ning annan komisjoni nimel sõna härra asepresident Borrellile. tere tulemast teile, härra Borrell is here by councillors not härra Borrell, you are ready? härra Borrell, olete te valmis? olete te valmis? herr borrell spricht in seiner rolle als härra borrell äh, võtab sõna äh, nõukogu kõrge esindajana äh, ning nõukogu ja komisjoni nimel. Teil on sõna, palun. suur tänu. kui me vaatame, millised on need sanktsioonid praegu Venezuela suhtes, siis need äh, kehtestati kaks tuhat seitseteist osana Euroopa Liidu sammudest selleks, et toetada protsessi, mis viiks äh, rahumeelsete läbirääkimisteni ja olukorra stabiliseerumiseni Venezuelas. see puudutas ka varade külmutamist ja äh, riik, piiranguid reisimiseks. seal oli kakskümmend viis isikut, see kehtestati, seda pikendati kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda juunini see tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad astuma samme, et takistada piirangute alla kuuluva isiku ebaseaduslik sisenemine oma riigi territooriumile. nagu te teate, on siin sanktsioonide puhul tegemist jagatud pädevusega Euroopa Liidus kõigepealt liikmesriigid kannavad vastutuse igal juhul sanktsioonide elluviimisel, nende kontrollimisel oma riigis. ma kordan, liikmesriigid alati vastutavad nii sanktsioonide elluviimise kui kontrolli tegemise eest. seega, kui on tegemist võimaliku rikkumisega, näiteks kui see puudutab külmutatud varasid või reisipiiranguid, siis kõnealused liikmesriigid peavad uurima ja hindama, kas selline olukord on tekkinud. mis puudutab nüüd sanktsioonide elluviimise laiemat mõõdet, siis on Euroopa Liidul teatud kontrollipädevused näiteks külmutatud varade puhul ja siis on teatud sektoripõhised meetmed, aga relvakaubanduse keelu ja reisipiirangute puhul sellist pädevust Euroopa Liidul ei ole, me võime seda küll arutada, kuigi see tähendab, et meil on vaja aluslepinguid muuta. aga praegusel hetkel on olukord selge komisjon ei saa algatada rikkumismenetlust juhul, kui on võimalik äh, piirangute alla kuuluva isiku ebaseaduslik sisenemine. seda on käsitletud nõukogu otsustes, aga need ei käi seega Euroopa Liidu õiguse alla ja komisjon ei mängi siin rolli selle täitmise pööramise hindamisel ja ei saa ka algatada rikkumismenetlust. nõukogu esindajana pean tagama ka, et ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ühetaoliselt kohaldatakse, kui liikmesriigid on selle nõukogus heaks kiitnud ning seetõttu välisteenistus konsulteerides Euroopa Liiduga, suhtleb liikmesriikidega selleks, et tagada sanktsioonide ühetaoline kohaldamine kõikides liikmesriikides. aitäh, härra president! suur aitäh, härra Borrell Fontel teile ja liigume nüüd arutelu juurde, kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks proua Montserrat. Venezuela y la politica venezolana. suur tänu, lugupeetud juhataja, Venezuela ja Venezuela poliitika on jõudnud ta Hispaaniasse Podemose kaudu äh, meie äh, peaminister äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ütles seda ja nüüd on Iglesiasest saanud tema asepeaminister ja selline poliitiline lähenemine on määrinud Sanchez'e valitsust härra Abalos, sotsiaaldemokraatide minister, kohtus äh, Delsi Rodriguez'ega Euroopa territooriumil Hispaanias, rikkudes sanktsioonide reha-, režiimi, mille Euroopa Liit on kehtestanud totalitaarsele režiimile. Sanchez'e valitsus ei ole mitte ainult öö, äh, eeskirjadest kõrvale hiilinud, vaid nad ka valetavad. Nad on kaotanud täielikult oma usaldusväärsuse ning Euroopa institutsioonid peavad uurima seda asja põhjani. peavad äh, selgitama välja, kus tõde peltub. Venezuela rahvas on kõigile hispaanlastele otse kui õed-vennad ja miljonid on pidanud äh, riigist äh, lahkuma diktatuuri tõttu. me peame tõesti tugevdama sanktsioonide mehhanismi ning uurima välja, mis seal tegelikult äh, toimus ja Euroopa Parlament on alati Venezuela vabadust kaitsnud ja seekord kutsume ette üles nõukogu välja uurima, mis juhtus, heitkem valgust sellele pimedale skandaalile ning hoidkem tulevikus sellised skandaalid ära. suur aitäh, üheks minutiks saab sõna kolleeg Moreno Sanchez Äh, proua Montserrat, olete te nõus vastama sinise kaardi küsimusele, palun, kolleeg? lugupeetud juhataja, mul on üks küsimus äh, proua Montserrat'le kas teie arvates on mõistlik kasutada Euroopa Parlamenti selleks, et Hispaania valitsust rünnata? teades väga hästi, et meil ei ole siin Euroopa Parlamendis äh, pädevust nendes valdkondades ja võib-olla mõned teised fraktsioonid siis ka hakkavad äh, teiste huvide nimel äh, omavalitsusi ründama. näiteks mõelgem selle peale, kuidas on võimalik, et suur aitäh, sekkub president ma tahaksin öelda, et nii küsimuse kui vastuse puhul äh, sinise kaardi küsimuse voorus katkestatakse kõneleja peale kolmekümne sekundi möödumist. Hispaania vastane äh, kampaania, äh, seda viite läbi teie, Chavez'e jüngrid sanktsioonide üle otsustate ühiselt ja te ei ole äh, nendest sanktsioonidest kinni pidanud, olete kaotanud igasuguse usaldusväärsuse ja nüüd te tahate, et kogu Hispaania kaotaks usaldusväärsuse. Teie ähm, äh, peaksite populismi ning ähm, Chavez'e kukutama ning kaitsma pigem Euroopat siin ja praegu. ja nüüd saab sõna kolleeg Moreno Sanchez, palun. Señorías, Dolores, Jordi Debate... lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, kolleegid, me kõik, kes me siin täna sõna võtame, oleme hispaanlased ja mina küsiksin, et me siin räägime Euroopast ja me ei peaks iseennast siin Euroopas naerualuseks tegema. me ei tohiks Hispaania valitsuse suhtes, äh, näidata üles ebaloja-, näidata üles ebalojaalsust. Äh, rahvapartei esindajad, teie olete äh, vastutavad selle eest, milline on Hispaania kuvand Euroopa Parlamendis, aga te ei ole sekunditki mõelnud Venezuela rahva peale, pigem püüdnud lihtsalt ähm, tüli üles kiskuda. Hispaania valitsus püüdab leida lahendusi, mis äh, aitaksid meile tagada õiglased valimised ja me peame arutelusid pidama avatult ning äh, oma musta pesu tuleb ikkagi pesta oma kodus, mitte teha ennast üks te te teiste naeru aluseks. Ähm, äh, kolleeg Moreno Sanchez, olete te nõus vastama kolleeg Valese küsimusele? Uh, suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, kuulasin viimast äh, sõnavõtjat, kes ütles, et Euroopa Liit äh, toimib õigesti, toetades Hispaania seisukohta. ma ei tea, Hispa-, ma, ma ei toeta Hispaania seisukohta, aga olen toetanud Hispaania seisukohta paljudes Venezuelat puudutavates küsimustes. Guaido tunnustamine on tegelikult äh, häbiväärne kõigile neile, kes on äh, siin kojas olnud. see on häbiväärne, äh, et Euroopa Liidu liikmesriikidest on väga paljud tunnustanud seda, kes on täiesti valimat, valimatu esindaja breve creo que lo he dicho el gobierno socialista de España es... jah, teen lühidalt, minu meelest on äh, üsnagi äh, õige tegevus äh, Hispaania valitsuse poolt, me püüame mitte vastuolusid tekitada, vaid dialoogi kaudu lahendusi leida probleemidele. kogu Venezuela kannatab, kui me ei ühenda Venezuela rahvast, vaid üritame neid killustada. me peame püüdma, püüdlema läbi räägitud demokraatliku lahenduse poole. suur tänu, kolleeg Mures Sanchez ja kolleeg Wallace, kas kolleeg Wallace ja palun äh, pidage silmas, mis sõnu ja terminoloogiat on siin paslik kasutada. suur tänu, juhataja. härra Borrell mul oleks meeldinud, kui te oleksite kõrge esindajana esinenud, aga mitte varase, eelmise välisministrina Sanchez'e valitsuses. tegemist ei ole ju tegelikult Hispaania rahvusliku äh, sisearuteluga, me räägime siin Euroopa Liidu välispoliitika usaldusväärsusest ja legitiimsusest minu arvates on äärmiselt kahetsusväärne, et me siin sellest, äh, räägime ja äh, Euroopa Parlamendi austamine tähendab seda, et Euroopa Parlamendi soove ka austatakse, Euroopa Parlament on avaldanud soovi, et Maduro valitsuse ja Maduro režiimi suhtes rakendatud sanktsioone äh, muudetaks karmimaks. kui äh, liikmesriigid lihtsalt ignoreerivad Euroopa Parlamendi ja institutsioonide otsuseid, siis näitab see üles seda, et meid ei austata. kuidas kõik saavad üldsegi Euroopa Liitu usaldada, kui liikmesriigid ise ei pea kinni eeskirjadest ja otsustest, mis Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides on langetatud? Need otsused on meile kõikidele suunisteks, liikmesriikidele, komisjonile ja komisjon peab teostama järelevalvet selle üle, et langetatud otsustest ka kinni peetakse. selles pole vähimatki kahtlust selge on see, äh, et seda tuleb teha. Äh, me ei tea täpselt, kas Hispaania on reegleid rikkunud või ei ole reegleid rikkunud, aga igal juhul nõukogu ei ole selles olukorras mitte midagi ette võtnud ja see äh, valmistab mulle muret. suur tänu teile e. ei, härra Sanchez, teil praegu ei ole sõna e. kolleeg Anjas, palun. ja ma pean ütlema, et äh, Äh, mina äh, äh, olen seisukohal, et need inimesed, kes on ületanud oma kõneaja, nemad ei saa ka sinise kaardi küsimust esitada. kolleeg Urtasun, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, tegemist ei ole Euroopa teemaga, sellepärast et see kuulub liikmesriigi pädevusse, aga meil toimub siin arutelu, mis tegelikult oleks pidanud toimuma Hispaania parlamendis ja ma tahaksin vabada, äh, vabandada kolleegide eest, me oleme Euroopa Parlamenti ära kasutanud aruteluks, mis oleks pidanud toimuma Hispaanias, mul on selle üle äärmiselt kahju. ja sellepärast ütlen päris ausalt välja, et äh, kui me niiviisi toimime, siis äh, Hispaania kuvand Euroopa Parlamendis kannatab. mul on veel üks sõnum Euroopa kolleegidele Renew fraktsioonist ja Rahvapartei fraktsioonist kõik ei ole siin kohal, aga need, kes keegi on kohal, neid austan ma väga. mida me siis nüüd edasi teeme? iga kord, kui liikmesriigis tekib mingisugune tüli, mingisugune debatt, mida me siis teeme, kas iga kord me peame sedasama asja hakkama käsitlema Euroopa Parlamendis, mis sellest kõigest niiviisi välja tuleb, tehkem ikkagi oma tööd Euroopa Parlamendis. suur aitäh teile, kolleeg Urtasson. Äh, ja mina olen äh, Äh, seisukohal, nagu ma enne ka ütlesin, et kui ma võtsin kõnelejalt mikrofoni ära sellepärast, et ta kõneaega ületas, siis äh, ma ei premeeri teda see, seetõttu sellega, et äh, võimaldada küsimusi küsida. ja seetõttu, härra Kanjas, ei saa ka teie sinise kaardi küsimust esitada. härra Terš, palun järgmisena, suur aitäh! que nosotros, el Parlamento. härra Borrell, siin parlamendis, komisjonis, nõukogus ähm, üritatakse kõikidesse asjadesse oma nina toppida ja nüüd üritatakse nina toppida äh, ka sanktsioonidesse Äh, mida on kehtestatud äh, narkokauplejate valitsuse suhtes äh, Venezuelas. me saa-, üritame siin õpetada ungarlasi, poolakaid ja ma ei saa öelda, et siin oleks tegemist ainult Hispaania siseasjaga. sotsiaalkommunistlik Hispaania valitsus on eeskirju rikkunud, see valitsus on olnud postil mõned kuud ja toetatakse kurjategijat, kurjategijate valitsust, võetakse kurjategijaid vastu oma territooriumil ja ei tea, mis salapärastel põhjustel see kõik veel aset leidis. suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Villanueva Ruiz. E täiesti naeruväärne ja täiesti groteskne ning vastutustundetu rääkida siin taas kord Venezuelast Venezuela on äh, lõhestunud riik ja me peame äh, toetama dialoogi jalulesaatmist ja me peame andma neile tagatisi. ja tahaksime saata sõnumi nüüd siin, et Hispaania on rikkunud Euroopa Liidu eeskirju kohtudes Venezuela ministriga. mõelge, põllumehed ei saa õiglast hinda oma põllumajandustoodangu eest. mõelge, hargmaised ettevõtted rikuvad eeskirju samal ajal Teie aga üritate kuriteoks muuta läbirääkimiste dialoogi alata, algatamist. minu äh, koduriik Hispaania on märkimisväärselt parem kui mustvalge pilt, mida te üritate Hispaaniast näidata. suur aitäh ja ma ei luba ka siin sinise kaardi küsimust esitada. järgmisena saab sõna kolleeg Lopez Kill. La verdad es que esto no se trata de un debate sobre España ni tegemist ei ole aruteluga Hispaania ja Venezuela üle. oluline on rääkida meie põhimõtetest, tegemist on väärtustega, millele meie töö tugineb, näiteks liikmesriigid peavad kinni pidama õigusriigi põhimõtetest, läbipaistvusest, aga nüüd me oleme näinud viimasel ajal, kuidas Hispaania valitsus äh, otsustas sanktsioonidest mööda vaadata, kuigi nõukogu kehtestas need eh, juunis kaks tuhat seitseteist, see puudutas Maduro režiimi asepresidenti riiki sisenemise keeldu, kuna nad eh, haarasid võimu ebaseaduslikult meil oli relikist eh, sanktsioonide töörühm, ning keegi ei ole seadustest kõrgemal ja see puudutab ka riike ja nende valitsusi. suur tänu, härra Lopes ja nüüd kolleeg Gonzales üheks minutiks. aitäh tegemist ei ole Euroopa aruteluga, see arutelu peaks toimima, toimuma Hispaania parlamendis, te muudate kõik siin naerualuseks, me räägime vähemusest, kes ei saa enamust Euroopa, Hispaania parlamendis ja nad on lihtsalt frustreeritud. see arutelu ei peaks toimuma siin, vaid Hispaania parlamendis. poliit-, poliitiline jõud koosneb siin ainult kümnest isikust, see on täiesti ebaoluline teema, seega härra Kanjes, Rahvapartei Uueneva Euroopa fraktsiooni liikmed, te toote siia parlamenti teemasid, mis ei puuduta meid absoluutselt ja ainult suurendavad Venezuela kodanike kannatusi, te peaksite käsitlema hoopis heaolu teemat, inimeste elu parandamist Venezuelas, mitte seda konkreetset teemat. ühtegi filtrit ei rikutud nende külaskäikude ajal, härra Sanchez üritab leida demokraatlikke lahendusi suur tänu, siin ma ka ei luba sinise kaardi küsimust nüüd kolleeg Sarantsova üheks minutiks, palun. aitäh, tundub, et mina olen siin ainukene välismaalane, kes sõna võtab. meil toimub see arutelu seepärast, et eile enamus hääletas selle arutelu poolt ja mul on kahju, et sellest on saanud nüüd siseriiklik arutelu, tegemist on ju Euroopa sanktsioonidega. seega Euroopa Liidu usaldusväärsus on siin praegu küsimärgi all. ning me vähendame oma usaldust. Venezuela inimesed soovivad meie toetust, soovivad õiglust need, kes olid siin ka eelmisel ametiajal, Te teate, et igal kord, iga kord, kui meil on Venezuela teemaline arutelu, on selge, et tegemist on valikuliste sanktsioonidega. Need on valikulised sanktsioonid, aga see on kõige tugevam meede, mis meil on, et survestada režiime ja lõpetada see vägivaldne mahasurumine. suur aitäh, kas te olete nõus vastama kolleeg Garcia del Blanco küsimusele? olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? palun, kolleeg. no, no hay sonido ahora. Sí, digo que muchas gracias. nii, mikrofon töötab, aitäh. ma tahaksin kolleegilt küsida, kes ütles, et tal on kahju, et see on muutunud ainult Hispaania siseküsimuseks. mida te siis eeldasite, see on siseriiklik küsimus, seda käsitletakse loomulikult ka Euro-, Hispaania parlamendis. Ehm, fraktsioon, kes ei saanud oma tahtmist, äh, jonnib ja võib-olla teie enda Hispaania kolleegid on teid alt vedanud. palun, kolleeg. Teie hääletasite selle vastu, et äh, uuritakse Hispaania parlamenti, seetõttu on ka see arutelu siin. tegemist on Euroopa probleemiga, sest need on Euroopa sanktsioonid ja see puudutab Euroopa usaldusväärsust ning äh, rolli Venezuela kodanike silmis suur aitäh, proua Šarantsova teile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Lopes. suur tänu. loomulikult Euroopa Liidu usaldusväärsus, meie koja usaldusväärsus on praegu kaalul me käsitleme midagi, mis puudutab küll Hispaaniat, aga seda ei öelnud härra Borrell, küsimus on selles, kuidas liikmesriigid täitmisele pööravad neid sanktsioone. Euroopa Komisjonis on ka Rahvapartei ja liberaalide liikmeid ja me kogu aeg räägime ühte ja sama juttu. see sõnum on üks ja sama. mida see arutelu meile näitab, see näitab, et teid huvitab Hispaania aga Venezuela ei huvita teid absoluutselt ning tuleks keskenduda muudele teemadele. sotsiaaldemokraadid on pühendanud ennast Venezuela aitamiseks, meie ei taha seda poliitiliselt kuidagi lahku lüüa, meie töötame Venezuela inimeste hüvanguks ja selge on, et me siin peame edasi liikuma väga ettevaatlikult, et siseriiklikud küsimused ei, ei leiaks arutelu siin kojas suur aitäh, kas te olete valmis vastama härra Tertsi sinise kaardi küsimusele? olete te valmis vastama? ei ole. liigume siis edasi vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt saab sõna. ma pean ütlema ka, et ma sain kaks korda rohkem sõnasoove, kui meil on ähm, kõneaega nendeks äh, ja sõna saab esimesena härra Lopez Aguiar mina olen Kanaari saartelt. ja seal on ka Venezuela pärit järeltulijaid. ning meil on vaja, et parlament oleks ühel meelel sanktsioonide osas, aga see arutelu toimub siin sellepärast, et Hispaania parlamendi vähemus ajab oma jonni ning äh, Venezuela arutelud, pidevad arutelud tegelikult kahjustavad Euroopa Liitu, Euroopa Liidu usaldusväärsust. ei ole midagi hullemat kui see, et me ei ole siin parlamendis üksmeelsed ja ründame lihtsalt Hispaania valitsus, samal ajal Venezuela kodanikud kannatavad. lõpetame see, lõpetagem see naeruväärne tegevus, selle ainuke eesmärk on Hispaania valitsust kritiseerida. suur aitäh teile, härra Lopes äh, Agi ja nüüd saab sõna kolleeg Keller. kolleeg Keller tundub, et ta ei soovi siiski sõna või teda ei ole siin. ei siiski, äh, ta on kohal, aga ei soovi sõna. kolleeg Ferreira järgmiseks. kui selleks aruteluks üldse vajadust on, siis praegu oleme näinud, et see on äärmiselt ebaratsionaalne tegevus. see sanktsioonide režiim mõjutab ka Portugali diasporaad Venezuelas. riigis on toimunud valimised valimiste järel tegemist on lihtsalt Trumpi marionetiga, kes ei ole absoluutselt usaldusväärne ja selline vihkamine tähendab, et lihtsalt jõutakse ummikusse. kolleeg Rehner, palun. kolleeg Reho. Gracias suur tänu, aitäh. selle arutelu puhul on mul jäänud mulje, et väike laps nutab, sest mänguasi läks katki. parlamendifraktsioon, kes minu riigis valimised kaotas, üritab siin komisjoni silme ees seda arutelu käivitada, kuigi see arutelu on juba lõppenud. väga kurb, et meie valitsus ei tegel-, võiks tegeleda muude teemadega, aga kahju on tõesti, et nüüd on selline fanaatiline lähenemine et sellega lihtsalt üritatakse olla paremäärmuslaste meele järele, see on halb praegu ja ka tulevikus me peaksime olema natukene vastutustundlikumad ja rahva huvides tuleks tegutseda nii Hispaanias kui Venezuelas. suur aitäh! aitäh, viimasena vaba mikrofoni vooru raames saab sõna kolleeg Deli. Um, suur aitäh, minu arvates on naeruväärne see, et me täna siin seda lollust arutame. ma olen avalikult kritiseerinud hi-, äh, Hispaania valitsust erinevates olukordades ja nüüd, kui nad midagi äh, õigesti teevad, äh, tervitan ma samas seda algatust, mida nad on teinud ja toet-, ta on dialoogi sellistes olukordades, kuidas äh, oleks võimalik äh, muidu sellist olukorda lahendada? meie peaksime siin tegelikult arutama hoopis äh, olukordi, kus me oleme Juan Guaidot toetanud ja tegemist on olnud ka peetustega selle kontekstis, humanitaarabi kõrvalepanemisega ja meie peaksime sanktsioonide mõjuga tegelema Venezuela rahvale, selle, äh, nende probleemidega, mida see kõik on põhjustanud, nende igapäevaelu raskustega. me peaksime tege-, teha, tegema tööd selleks, et seda õudust lõpetada. ma tervitan neid algastusi, mis on astutud selleks ja mõistan hukka selle, mida siin tehakse selleks, et seda projekti äh, teelt kõrvale juhtida, aitäh! suur aitäh! Äh, kolleeg Tali teile ja nüüd on äh, vaba mikrofoni äh, voor lõppenud ja sõna saab komisjoni kõrge esindaja härra Fontel, palun. suur aitäh, lugupeetud president. jah, tõesti, tegemist on Euroopa sanktsioonidega. aga vastavalt Euroopa äh, eeskirjadele on sanktsioonide ellurakendamine ning nende üle seire teostamine on liikmesriikide pädevuses. ja see on ka Euroopa reegel või kas pole nii? kui te tahate midagi siinkohal muuta, tuleb aluslepinguid muuta. samas tuleb äh, endale teadvustada, et äh, sellised reisipiirangud äh, on, põhinevad otsustel, mille on langetanud nõukogu. ja need seetõttu ei ole osa Euroopa Liidu õigusest. võib-olla tavainimene äh, Äh, leiab, äh, et see on üllatav, aga teie jaoks ei tohi see olla midagi üllatavat. Äh, miks te imestate selle kõige üle, tegemist on nõukogu otsusega ja seetõttu ei ole see osa Euroopa Liidu õigusest. ja selle kõige tulemusena komisjonil ei ole mingit rolli mängida siinkohal nende sanktsioonide jõustamises Teie parlamendina peaksite seda teadma, aga samas te olete väga üllatunud, te ütlete, et te olete üllatunud selle kõige kontekstis. noh, te ei tohiks tegelikult üllatuda, te peaksite olema rohkem asjadega kursis, kui tegemist on nõukogu otsusega. ja te kindlasti teate, et see ei kuulu mm, Euroopa Liidu õiguse alla ja seetõttu komisjon ei saa tegutseda ja ei saa algatada ka rikkumismenetlust ja vastavalt jällegi meie reeglitele, me oleme öelnud, on liikmesriigid need, kes äh, sanktsioonide üle järelevalvet teostavad. ehk siis meil on üle-euroopaline reegel, mida liikmesriigid peavad jõustama. ja liikmesriik peab ka äh, sanktsioonidest kinnipidamist kontrollima äh, Mm, kui, eh, kas minu eh, argumentatsioon on loogiline, see peaks tunduma loogiline, aitäh. suur aitäh teile, härra eh, volinik ja sellega on meie arutelu sel teemal lõppenud. järgmisena on meil päevakorras komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal USA kava Lähis-Ida jaoks ja Euroopa Euroopa Liidu vastus kooskõlas rahvusvahelise õigusega, tuletan teile meelde, Mm, et mm, sinise kaardi küsimused äh,